välismaal elavate eh, rahvuste esindajate ja tervitan siis seda delegatsiooni siin täna, annaksin teile ka sõna umbes kolmeks minutiks, tutvustage end meile ja ja rääkige, miks me peaksime tähelepanu pöörama teie olukorrale nii taga Kaukaasias kui ka maailmas laiemalt. Thank you. My name is Iad. suur tänu, mina olen Edi Uar, olen Tširkass, äh, Tširkassi rahvas äh, elab Tširkassias, äh, täpsemalt siis loode Kaukaasias. kahekümnenda sajandi alguses kannatas minu rahvus rahvamõrva all ning sõjakoleduste all ning umbes üks koma kakskümmend viis miljonit inimest küüditati oma kodumaalt kuuskümmend protsenti inimestest kas tapeti, surid nad nälga või läksid mujale elama. täna on meil üheksakümmend protsenti äh, inimestest elamas välismaal, me oleme kõige suurem äh, vähemus, rahvus seega äh, kes elab välismaal, me oleme jätkuvalt surve all, meie rahvast diskrimineeritakse jätkuvalt, samamoodi nagu üheksateistkümnendal ja kahekümnendal sajandil. Põhja-Kaukaasias, meie kodumaal, on väga palju inimõiguste rikkumisi, millele me tahaksime, et rahvusvaheline üldsus tähelepanu pööraks selleks, et leevendada meie rahvaste kannatusi Äh, olümpiamängud äh, toimuvad Sotšis äh, endiselt Tširkassia pealinnas. ja selleski linnas viidi läbi tohutu rahvamõrv. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta olümpiamängudega seonduv ehitustegevus tekitab meie rahvale tohutuid kannatusi, nii palju seal äh, piirkonnas endas kui ka väljaspool. see toob kaasa tohutu keskkonnakahjustuse ja see mõjutab tervet seda piirkonda ning loomulikult ka meie rahva tulevikuperspektiive. lisaks äh, olümpiamängudega kaasnevale korruptsioonile ning valitsuse poolset äh, maa ja rahva kuritarvitamist ning rahade kuritarvitamist äh, Sotši olümpiaküla ehitamisel Sotši olümpiakavad on otseselt äh, vastu minemas äh, Rahvusvahelise Olümpiakomitee äh, sätetele, kus on selgelt öeldud, et ei olümpiaküla ega olümpiamänge ei korraldata endise rahvamõrva territooriumitel. me kutsume üles tervet Euroopat pöörama meie rahva saatusele tähelepanu pöörama tähelepanu kõikidele inimõiguste rikkumisele selles piirkonnas ning äh, muidugi tähelepanu tuleb pöörata ka keskkonnakahjudele. suur tänu, proua esinaine, antud aja eest ja, ja me hindame kõrgelt võimalust osaleda teie kohtumisel. suur tänu, ütleb proua esinaine, tõesti, tähelepanu tuleb nendele probleemidele pöörata. sellega seoses, mis puudutab Sotši olümpiaküla ehitamist, minu poole on pöördunud äh, väga paljud inimesed, mitmed aktivistid, äh, mitmed ohvrid, kes arvavad, et nende õigusi on kogu selles protsessis rikutud. ning teiseks ma ütleksin, et Põhja-Kaukaasias äh, toimuv inimõiguste vallas on pidevalt meie tähelepanu all, me oleme vägagi teadlikud sellest, et olukord on väga halb me käisime kolmeliikmelise delegatsiooniga Ingušetias ja Osseetias mõned nädalad tagasi, kus meil õnnestus kohtuda nende inimeste peredega, kes on kadunuks jäänud, keda on piinatud, keda on röövitud, nii et me kindlasti pöörame sellele küsimusele tähelepanu, aga veel kord tere, tere tulemast ja suur tänu külla tulemast. nüüd aga siis konkreetselt juba meie päevakorra juurde, täna pärastlõunane kuulamine puudutab see väga olulist eesmärki, nimelt võidelda karistamatuse vastu. me oleme sellest rääkinud mitmes kontekstis, täna siis Argentiina ning see kuulamine jätkab meie tööd kogu selle temaatikaga seonduvas ja me üritame välja juurida karistamatuse meie maailmast ja toetada rahvusvahelist õiglust ja rahvusvahelist kohtupidamist teisipäeval õnnestus mul kohtuda Argentiina äh, asevälisministriga äh, ning äh, suursaadiku suhtumine inimõiguste temaatikasse oli mulle suureks julgu-, julgustuseks ning julgustuseks ka sammud, mida Argentiina on astunud selleks, et kuidagi toime tulla oma väga valuliku minevikuga. meil on täna siin kolm ekspertkõnelejad, kõigepealt äh, doktor Daniel Eduardo Rafecas, kes on Argentiina föderaalkohtunik, siis härra Rodolfo N. Jansson, kes on inimõiguste äh, jurist ning ühtlasi Argentiina Inimõiguste Liiga sihtasutuse president ning kolmas kõneleja on ähm, suursaadik Remes Lenitsov, kes on Argentiina suursaadik Euroopa Liidu juures Eh, viimane nendest saab eh, sõna võib-olla natukene lühemalt kui kaugemalt tulnud külalised ja sõna anname ka selle arutelu jooksul Euroopa Komisjonile. nii et kutsuksin üles siis kõigepealt sõna võtma doktor Rafekasel, kes selgitab meile olukorda, räägib sellest, kuidas nende, kuidas käituda seoses eh, endise diktaatori poolt korda saadetud jubedustega Bueno, muchas gracias, senora presidenta. suur tänu. tahaksin öelda, et minu jaoks on suur au viibida siin, esindades Argentiina riiki ning kohtusüsteemi. Argentiina seitsmekümne kuuendast kaheksakümne kolmanda aastani oli sõjaväelise diktatuuri all, tegemist oli väga verise diktatuuriperioodiga, kolmkümmend tuhat inimest jäid kadunuks või arreteeriti ja veel tuhandeid, lausa sadu tuhandeid, isegi miljon pidid liikuma äh, teis, teistesse Argentiina osadesse või ka välismaale. lisaks sellele oli riigi eesmärgiks viia läbi sügav äh, kultuuriline muutus Argentiina ühiskonnas, et luua tõeline vertikaalne antidemokraatlik, äh, täiesti autoritaarne ühiskond. viie aasta, nüüd viimased viis aastat esimest korda Argentiina ajaloos vaatab Argentiina ausalt pilguga tagasi oma minevikku, räägib oma riigi süsteemist ja pöörab tähelepanu kolmele võimule ja eriti ka äh, kohtuvõimule, mina olen osa kohtuvõimust. nii et äh, see protsess on alganud, alanud alles nüüd, pärast seda, kui kakskümmend viis aastat äh, nägime me läbi kukkumisi, oli täielik unustusperiood, ähm, karistamatuse periood, inimestele anti nende kuriteod anteks andeks ja äh, see tähendas lihtsalt ajakadu teiste jaoks. nii et nüüd alles viimase viie aasta jooksul on Argentiinas valitud äh, tee, mis ähm, peaks olema see õige tee. see on tõe tee ning õigluse tee ja kui ma räägin siin õiglusest, siis ma räägin nii kohtuistungitest kui ka karistusest kõikidel tasemetel, kõige kõrgematest vastutavatest isikutest peale kuni kõige madalama taseme inimesteni, kes piinamisi läbi viisid. nii et nendes samades kohtutes, kus viiakse läbi kõiki teisi kohtuistungeid, siis äh, tol ajal äh, kasutati äh, kehtivaid seadusi, et kuritegusid läbi viia. nii et mida me nüüd praegu teeme ja teeme seda edukalt, on käimas õiguslik protsess ja me näitame et eetiliselt on kohtuvõim ja demokraatia ning õigusriik ülemad võrreldes äh, nii-öelda politseiriigiga, politsei kohtupidamisega viimase äh, diktatuuriperioodi ajal. praegu oleme me juba kindlaks määranud, et on äh, ligi tuhat inimest, kes on kaasatud sellesse tegevusse, paljud neist on juba ka süüdi mõistetud Äh, Argentiinas on käimas praegu kümneid erinevaid äh, kohtumenetlusi ja need äh, kohtuprotsessid läbi meediakanalite mm, jutustavad ka edasi mm, inimõiguste rikkumise, mõrvade, mm, lasteröövide ja ohvrite lugusid laiemalt ja nüüd lõpuks ometi pärast kolme aastakümmet mil valitses unustus ja karistamatus, oleme me suutnud nüüd äh, lasta valla selle äh, värava ning rääkida diktatuuri kurjategijatest ning nende kaasosalistest. Argentiina ühiskond on endale teadvustamas sellest, milliseid õudusi pandi toime riigi poolt ähm, korraldatud terrorismi ajal ning selline ajalooline tõde on öö, ähm, saanud väga suure toetuse osaks kodanikuühiskonnas, valitseb tõeline solidaarsus öö, ähm, selle Äh, poliitika osas, mida Argentiina nüüd veab. loomulikult kõik see on väga valulik, äh, põhja, põhjustab inimestele kannatusi, sest et nii ausalt meie mineviku vaatamine on ühtlasi meie jaoks äh, suurt häbi tekitav ja kahtlemata oli tegemist terve meie ajaloo kõige mustemate lehekülgedega see, mis toimus diktatuuri perioodil, see, et oli kolmsada salajast kinnipidamise asutust, kus äh, inimesi piinati, kus äh, inimesed läksid ka lihtsalt kaduma. tegemist oli ähm, kontsentratsioonilaagrite ähm, joontes äh, kinnipidamisasutustega Rodolfo de Sanson ja mina olemegi selle protsessi käigus tulnud nüüd siia Euroopa Parlamenti. see protsess on käimas edukalt Argentiinas, meie, argentiinlased, nüüd öö, oleme haaranud meie riigi oleviku ning mine- ning tuleviku omaenda kätesse, sest et lõpuks ometi oleme tegemas lõppu autoritaarsele kultuurile, mis ähm, vere hinnaga äh, pandi võimule Argentiinas diktaatorite poolt. nii et see protsess on tõesti valulik ja kannatusterohke, kuid ometi lõpuks nüüd oleme suutnud oluliselt konsolideerida demokraatlikku süsteemi Argentiinas, mis vormiliselt äh, on ju kehtiv režiim Argentiinas juba kaheksakümne kolmandast aastast peale. kuid nüüd üritame seda süsteemi siiski konsolideerida ja lõpuks lõplikult eemalduda autoritaarsest kultuurist, mis pikka aega, suurema osa kahekümnendast sajandist oli valitsevaks režiimiks minu koduriigis, kus äh, viidi läbi mitmeid, sel perioodil viidi läbi mitmeid riigipöördeid, olid võimul diktatuurirežiimid ja nii edasi. nii et seda sõnumit tahaksimegi jagada Euroopa Liiduga, tahaksime pöörata teie tähelepanu sellele, milline tohutu mõju on äh, meie riigis toimuvatel protsessidel meie riigile praegu ja ka tulevikus kahtlemata mõjutavad kõik need protsessid ka terve, kõiki teisi Lõuna-Ameerika riike, kus ka samuti on olnud võimul sõjaväelised diktaatorid ja kindlasti mõjutab see ka meie riigi arengut ja seda, kuidas meie naaberriigid vaatavad oma äh, ajalugu. loomulikult oleks väga hea meie riigi jaoks, kui Euroopa Liit pööraks tähelepanu nendele protsessidele läbi oma institutsiooniliste kanalite ning läbi erinevate asutuste, institutsioonide, mis kõik on osaks Euroopa Liidust, et pööratakse ametlikult tähelepanu sellisele protsessile, et toetataks seda ametlikul tasemel, sest et ma ei saa mainimata jätta ka seda, et Argentiinas on ka loomulikult vastuseis, on ühiskonnaosasid, kes küll jäävad vähemusse, kuid kes siiski üritavad neid protsesse pidurdada. suur aitäh teile ja on tõesti suur au täna siin teie ees viibida. suur tänu nende heade uudiste toomise eest Argentiinast. meie siin tihti häid uudiseid ausalt öeldes ei kuulegi, me peame pidevalt tegelema tänapäevaste inimõiguste rikkumistega, kuid äh, loodetavasti äh, saaksime, saame me tulevikus kolleegidega ära kasutada Argentiina näidet äh, selleks, et võidelda karistamatuse vastu mujal Ehm, saame, saaksime võib-olla selle näite alusel mõelda täpsemalt, mida Euroopa Parlament, Euroopa Liit ehm, saaksid teha. täna hommikul, ehm, ma pean siin mainima, mainima, rääkisime Birma, Myanmaris toimuvast ja kuivõrd Argentiina on väga aktiivne liige rahvusvahelises inimõiguste eest võitlemise masinavärgis tahaksin ma ka kuulda teie poolt, millised võiksid olla Argentiina poolsed soovitused Birma Myanmari olukorra lahendamiseks, kus inimesi tõesti väga julmalt kiusatakse taga. kuid praegu ei ole veel aega aruteludeks, üks kõneleja on meil veel ära kuulata, härra Janson, kes on inimõiguste äh, jurist, teil on järgmisena sõna. Buenas tardes tere kõigile. ühinen härra Rafekase tänusõnadega teile, et võimaldasite meil siin äh, täna sõna võtta. vaatasin seda raportit, mis kõigil koosolekul viibijatel on äh, siin olemas ja kus räägitakse ka võitlusest Argentiinas ja raportis pööratakse äh, tähelepanu teemale, mis on tõesti väga murettekitav, nimelt äh, et juba neli aastat on üks inimene endiselt teadmata kadunud, ma räägin siin Jorge Julio Lopezist, kes oli äh, tunnistaja, ta elas äh, diktatuuri perioodi üle ja neli aastat tagasi avalikul kohtuistungil ta tunnistas ning pärast oma tunnistuste andmist jäi ta teadmata kadunuks, siiamaani ei tea me teist, temast mitte midagi. ja tahaksin siin tehagi üleskutse, et et peame endiselt vastu seisma sõjaväele, kes kindlasti on olnud kaasosaliseks Jorge Julio Lopezi kadunuks jäämises oleks oluline kindlasti, et ka Euroopa Parlament äh, seda keerulist olukorda tähelepanelikumalt uuriks, ähm, mis juhtub nende inimestega, kes ähm, on jäänud kadunuks Argentiinas kui Argentiina, Argentiina valitsus ja Argentiina kohtunikud, kes uurivad neid sündmusi ja kes peavad loomulikult ka kaitsma neid tunnistajaid, kes veel elus on, võtaksid ka teatavaks otsese huvi, mis on rahvusvahelisel üldsusel selle suhtes, mis toimub Argentiinas. viimastel, viimasel ajal oleme käinud mitmetel erinevatel kohtuistungil, loomulikult tunneme uhkust selle üle Argentiinas. juba kuus aastat kestab see protsess ja loodame, et see kestab veel mõned aastad. oluline on aga välja tuua seda, et see on saanud võimalikuks tänu rahvusvahelisele solidaarsusele, tänu poliitilisele ning ka kohtualasele solidaarsusele mõnede eh, Euroopa riikidega, nagu näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaaniaga oleme teinud koostööd, kus leidsid samuti aset kohtuistungid, kus ähm, ähm, mõisteti kohut argentiinlaste üle ja see on võimal-, see on võimaldanud meil oluliselt piirata karistamatuse raamistikku, mis kahe tuhande kolmanda aastani valitses. nüüd, kui Argentiina täna on paljudele eeskujuks ja seda saab võtta eeskujuks nii Birma puhul kui ka palju näiteks meie naaberriikidele Lõuna-Ameerikas, ma siin mõtlen Tšiilile, Uruguay'le, Peruule, kus samuti soovitakse tuua kohtu ette need inimesed, kes on oluliselt rikkunud inimõigusi nendes riikides, kuid paraku endiselt naudivad nad täielikku karistamatust nii et edasiminek sellise tõe päevavalgele toomises Argentiinas kindlasti mõjutab meie naaberriike, meie vennasriike, eriti just näiteks Tšiilit, kus paraku praegu valitseb osaliselt, on osaliselt võimul Pinocheti, diktaator Pinocheti äh, järeltulijad ja endiselt ei ole saadud midagi rohkemat teada seal riigis eh, kadunuks jäänud inimeste kohta või mõrvatud inimeste kohta. Argentiinas on elulise tähtsusega mitte ainult siin juriidilisest vaatenurgast, vaid ka institutsioonilisest ning poliitilisest vaatenurgast see, et ajaloo üle arutataks. Argentiinas päev-päevalt äh, eh, meediakanalid, tänu meediakanalitele saavad inimesed äh, teada, mida on üle elanud äh, need inimesed, kes ähm, elasid äh, üle dikta-, diktatuuriperioodi. nii et iga päev, ähm, see kõik mõjutab Argentiina väga poliitilise maailma delikaatset osa, näiteks äh, üliõpilasi, samuti õpilasi ja äh, ametiühinguid, täna isegi on juba viieteist-kuueteistaastaseid äh, noori, kes räägivad nendest teemadest koolis. nii et on tõeline õnn, et nüüd tegelikult argentiinlastel on võimalik äh, teada, et inimesed jäid teadmata kadunuks, et inimesi lihtsalt kõrvaldati, nii et seega on oluline rõhuda, et need protsessid, kus, millele pandi alus juba mitmetes Euroopa riikides, võiksid ähm, kanda vilja, äh, Argentiinas see veel kestab, lõppenud ei ole midagi ja selleks, et see protsess osutuks ka viljakaks, on vaja Euroopa riikide solidaarsust, Euroopa Liit peaks igapäevaselt hoidma endast kursis sellega, mis Argentiinas toimub. protsess on juba käimas ja kindlasti edasiminek toimub, aga nagu kohtunik Rafekas ka ütles, on endiselt ühiskonna osi, kes soovivad karistamatust ja mitte ainult Argentiinas, vaid ka teistes riikides. tegemist on ühiskonna osadega, kes kindlasti mm, räägivad järjest kõvemal häälel ja kindlasti saavad nad ka vastukaja, vähemasti ähm, osaliselt. nii et kui nüüd äh, me kohtumenetlustega edasi lähme, siis tegelikult need ohud ei ole kuhugi kadunud, endiselt äh, peame jätkama oma võitlust nii Argentiinas kui ka terves äh, regioonis. nii et tulime siia täna, et esindada siin tuhandeid ohvreid kohtunik Rafekas esindab ka Argentiina riiki, selleks et äh, esitada teile palve, esitada palve Euroopa Liidule, et te avalikult välja ütleksite selle, mida arvate äh, Argentiinas toimuvatest protsessidest. me ei, ei soovi, et Julio Lopezi juhtum korduks, peab olema täiesti selge, et äh, rahvusvaheline üldsus pöörab suurt tähelepanu sellele, mis toimub Argentiinas, et äh, rahvusvaheline üldsus soovib, et need protsessid edasi liiguksid, nii et äh, soovitakse, et tegemist oleks millegi tegeliga, tegelikuga ja mitte ainult virtuaalsega. suur tänu, et andsite mulle võimaluse need sõnad teile täna siin öelda ja loomulikult ootame suure huviga, mida on teil meile vastata, aitäh! You, sure there... suur tänu, härra Janson, ma olen kindel, et küsimusi tuleb ja nüüd ma avan mikrofoni aruteluks ja mul on hea meel teada, et Argentiina parlamentaarse delegatsiooni juht ja nüüd esinaine kontrollib. see on Mercosuri riikidega suhete delegatsioon, härra Janes Bornoev on ka kohal ja valmis osalema arutelus. ja kui te soovite sõnast, palun andke märku ja ma tahaksin lõpuks kokku tõmmata arutelu Anna Gomes, äh, kes esindab Portugali nimelist riiki. Voy a intentar, voy a, ah, no, yeah, Luis. No. Okay, maybe we start uh, the chairman of the delegation. võib-olla alustame delegatsiooni juhile sõna andes. suur tänu. tahaksin rääkida vaid vormilisest küsimusest vastavalt päevakorrale, mis minul siin kasutada on ja ilmselt ka kõigil teistel uh, peaks äh, enne arutelu veel siin sõna saama äh, ka teised inimesed, minul on siin kohustus teha järeldused, nii et siin peaks olema veel paar sõnavõttu, nagu näiteks Argentiina suursaadik äh, Jorge Remes Lenikov, kes ka siin on. nii et võib-olla oleks parem anda kõigepealt neile sõna, enne kui me hakkame arutelu pidama ja siis juba võtan sõna selleks, et teha arutelust järeldused. Yes, I think we will follow. jah, me võtame arvesse teie tarka nõuanne ja anname sõna äh, kõigepealt suursaadikule. kas äh, teie kõrge ausus, härra Lenissov, on valmis sõna võtma? palun, härra suursaadik. ja ma tänan ka, et Argentiina asevälisminister paar päeva tagasi külastas mind ja see andis mulle suurepärase võimaluse aru saada, millisel määral Argentiina on äh, osaline rahvusvahelise inimõiguste poliitikas? suur tänu, mina tahaksin lihtsalt täiendada seda, millest andsid teile teada juba äh, kohtunik Rafekas ja härra Jan-, Janson. mina tahaksin täpsemalt äh, viidata siin Argentiina seisukohtadele selles äh, nendes küsimustes rahvusvahelises plaanis, nagu paljud teist kindlasti teavad, Argentiina, Argentiinal ja Euroopal on ähm, juba pikk ähm, sõpruse traditsioon, nii, see puudutab nii kultuuri, kaubandust, investeeringuid äh, kui ka mitmeid miljoneid äh, eurooplasi, kes üheksateistkümnenda sajandi lõpus ning kahekümnenda sajandi alguses Argentiinasse saabusid. seitsmekümnendatel aastatel oli jällegi Euroopa see, kes võttis vastu argentiinlasi, see kõik tulenes diktatuurist ning konfliktidest ning samuti majanduslikust olukorrast. nii et äh, tänu nendele suhetele on meil üsna ühine viis, kuidas me mõistame demokraatia kaitset, äh, inimõiguste kaitsmist ning nende edendamist, samuti ksenofoobia vastast ning äh, diskrimineerimisvastast võitlust, karistamatuse väljajuurimist ning kodanikuühiskonna kaasamist. kõikides nendes teemades äh, on Argentiina selles osas Euroopaga ühel nõul, et tegemist on universaalsete õigustega, Argentiinal ja Euroopa Liidul võib olla küll erimeelsusi majanduslikes või sotsiaalküsimustes, keskkonnaküsimustes, sest et ähm, loomulikult vastavalt arengutasemele teeb igaüks täpselt seda, mis äh, neile kõige sobivam, kuid äh, need küsimused, mida me täna arutame, selles valdkonnas on õigused täiesti universaalsed ning siin mingisugust tõlgendamisvahet ei saa olla. sellepärast äh, inimõiguste kaitse ning karistamatuse vastane võitlus ähm, Argentiinas on äh, keskse tähtsusega meie ühiskonnas ning samuti praeguse valitsuse alustaladeks. õiglus, tõde, ajalooline mälu, rehabiliteerimine on aluseks selleks, et ehitada üles ähm, tugev demokraatlik riik. ja need seisukohad on omaks võtnud kolm võimu Argentiinas, ehk siis seadusandlik, täitevvõim ning kohtuvõim. kohtumenetlused kurjategijate vastu, on riigi ühtne poliitika, nagu hiljuti selle heaks kiitis ka esindajate koda. loomulikult äh, viimane diktatuuriperiood on jätnud meisse jälje. ka Euroopas oli mitmeid diktatuure ning te olete suutnud äh, siiski hoolimata nendest kohutavatest kogemustest üles ehitada demokraatia ja ka meie oleme üles ehitamas oma demokraatlikku režiimi, mille me taastasime kaheksakümne kolmandal aastal. Argentiina ja Euroopa Liit panid kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris aluse poliitilisele inimõiguste teemalisele dialoogile. mitmed kohtumised on juba aset leidnud selleks, et koordineerida ühiselt meie tegevust rahvusvahelisel araan-, areenil, sealhulgas ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja ka mujal ja loomulikult äh, ka, mis puudutab meie kahepoolseid suhteid. me toetame ka seda, et kõik riigid ratifitseeriksid konventsiooni, mis puudutab äh, inimeste kadunuks jäämist. Äh, Argentiina on sellele juba alla kirjutanud, kuid nüüd jääb üle veel see ratifitseerida. me soovime ühiselt äh, tegutseda Euroopa Liiduga selleks, et välja juurida surmanuhtlus ning samuti karistamatus maailmast välja juurida ja tehes sellega koostööd ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. nii et need on mõned näited sellest, mida me oleme teinud üheskoos Euroopa Liiduga ning tõend sellest, et meil on ühine nägemus. tegemist on teemadega, mis on põhimõttelise tähtsusega selleks, et tugevdada demokraatlikku süsteemi. lisaks sellele edendab Argentiina ka algatusi, mis toetavad õigust tõele, mis kasutavad ka öö, ähm, DNA-d kohtu-uurimistes äh, ja äh, juurdluses, mis puudutavad ähm, inimsusevastaseid kuritegusid ÜRO Inimõiguste Nõukogus äh, on samuti sellise lähenemise heaks kiitnud paljud riigid. kuid võttes arvesse seda, et me täna oleme siin inimõiguste komisjonis, Argentiina, kui oli ähm, eesistujariik suhetes ähm, Ladina-Ameerika ning Euroopa Liidu vahel, siis viimasel tippkohtumisel soovis Argentiina, et panna, pandaks alus ähm, viljakale dialoogile äh, Euroopa Liidu ning kogu Ladina-Ameerika vahel. ja selles osas nüüd eelmisel aastal äh, saavutasime tänu mõlemale regioonile selle, et iga kahe-kolme kuu tagant leiavad aset kohtumised, mis võimaldavad lahendada äh, Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna immigrantide probleeme. see puudutab umbes kuute kuni kaheksat miljonit inimest. ja nüüd lõpetuseks julgeksin öelda, et Argentiina inimõiguste kaitse osas on kindlasti oma regioonis eeskujuks teistele ja eriti, mis puudutab just karistamatuse vastast võitlust ÜRO-s ning teistes mitmepoolsetes ähm, organisatsioonides on meil võimalik teha kõik üheskoos koostööd, sealhulgas ka äh, tuginedes Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööle koos on meil võimalik võidelda positiivseid võitlusi, demokraatia eest võitlemist, inimõiguste edendamise eest võitlemist, samuti võitleme selle nimel, et surmanuhtlus kaotada, et tunnustataks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevust ning et liiguks edasi ka juriidiline koostöö sellesama kohtuasutusega. peame tegema koostööd ka võideldes äh, karistamatuse vastu, ksenofoobia vastu, diskrimineerimise ning igasuguse äh, tolerantsi puudumise vastu. suur aitäh teile! suur tänu selle äh, sõnavõtu eest, härra suursaadik, ja nüüd ma pöördun oma kolleegide poole üleskutsega osaleda arutelus ja otsad läheb lahti proua Gomes ma tahtsin öelda, et proua Gomes on Portugalist ja äh, on samuti teadlik sellest, mida tähendab diktatuur. Como uh, demostración de mi agradecimiento por la presencia näidates üles seda, et ma väga tänan, et siin on äh, kohal ka Argentiina esindajad, siis räägin nii-öelda portugnoli keelt ehk siis Portugali-Hispaania segakeelt. tõepoolest, Argentiina on äh, väga hea näide tervele inimkonnale ja äh, eriti meile, Euroopale, mina olen pärit riikidest, kus samuti oli diktatuur, Portugalis oli diktatuur ja ma taha, mulle väga meeldiks, et äh, minu koduriigis oleks viidud läbi selline õigusemõistmise protsess nagu Argentiinas. Need probleemid, mis meil on täna õigusemõistmisega tegelikult äh, olemas, neid ei olekski, kui äh, kohtuvõim oleks teinud oma tööd nii, nagu ta teeb seda Argentiinas ÜRO struktuurides olen, olen järginud kõike seda, mis on toimunud Argentiinas ja see protsess on tõesti olnud tohutu tähtsusega. Argentiina töö pärast diktatuuri langemist tõe päevavalgele toomisel oli uskumatu. samuti olete teinud palju ära üleüldise õigluse nimel ja mitte ainult sellepärast, et olete loonud sellised mehhanismid nagu näiteks töörühm, mis tegeleb äh, teadmata kadunuks jäänud inimeste äh, küsimusega või äh, ka muuga. Te olete loonud terve suure mehhanismi, sest et teate isegi, et paraku öö, see õudus, mida kujutavad endast äh, inimeste lihtsalt kadunuks jäämine, see kestab edasi mitmetes paljudes teistes riikides. Argentiina pingutused ka äh, teistes küsimustes rahvusvahelisel areenil on olnud väga suured, see alati on see puudutanud inimõiguste rikkumisi ja need riigid, kes on suutnud välja saada diktatuuridest ning kellel on oma probleemid inimõigustega siis alati on vaja võidelda õigluse eest. nüüd kui me räägime siin Birmast, mul on väga hea meel, et riigisekretär ähm, Alberto Dalotto äh, tegevus oli kaheksakümnendatel aastatel kusjuures väga äh, suure tähtsusega. üheksakümne seitsmendal, kaheksandal ja nii edasi aastatel äh, nõudis ta tõesti seda, et eurooplased tegeleksid Birmaga. Argentiina on alati olnud esimene ja teerajaja. võideldes õigusemõistmise eest rahvusvahelisel tasemel. minu kodumaal oli, ma tean väga hästi, tohutuid raskusi rahvusvahelise tähelepanu saamisega. kui me räägime näiteks äh, Ida-Timorist, siis ma tean ka, et alati oleme, oleme me saanud toetuda Argentiina äh, toele. Argentiina olukord praegu ja kõik need pingutused on väga suure tähtsusega ka teistele riikidele äh,, näiteks Ladina-Ameerikas kohtunik Rafegas mainis äh, siin mitmeid erinevaid riike, kuid unustas mainimata ühe riigi, mis väga meenutab Argentiinas toimunut ja sellel riigil on kindlasti võimalik paljugi õppida Argentiinast, tegemist on Kolumbiaga. kodanikuühiskond on seal olnud äh, uskumatult vapper, kuid nad äh, vajavad ka institutsionaalset ning poliitilist toetust nagu nüüd on äh, lõpuks äh, leitud Argentiinas, suur aitäh! Äh, vaid üks märkus veel, ma ei saa mitte jätta mainimata Argentiina näidet ka veel ühes valdkonnas, kui üks teine riik, mis on kultuuriliselt väga lähedal Argentiinale, nimelt Hispaania Hispaanias on tõusuteel äh, parempoolsed ja nad üritavad äh, maha vaikida Hispaania kodusõja äh, õudused ja tore, et meil on nii vapraid inimesi nagu Hispaania kohtunik Baltasar Garzon. Yes, thank you very much, Anna. suur tänu, Anna. ja nüüd ma annaksin sõna proua Kill Nilssonile suur tänu, proua esineja, lubage, lubage palun tänada meie külalisi, teie sõnad on väga huvitavad, mul on mõned küsimused, millele te osaliselt olete vastanud ja proua Komes ka. põhiline küsimus nimelt seisneb selles, et mis on Argentiinas toimuva mõju teistele Ladina-Ameerika riikidele kõigepealt ja siis muidugi kaugemalgi minu jaoks äh, tundub olevat äh, oluline see, et äh, kuidas me saaksime nii-öelda laiendada seda eeskujulikku poliitikat, mida ootate Euroopa Liidult, mida ootate meilt, sellest natukene rääkisite, kuid võib-olla oleks siiski mõistlik sellest natukene rohkem täna rääkida, selleks ju me siia kokku oleme tulnud ja veel üks küsimus, mis võib tekkida, te rääkisite kõikidest nendest kohtuistungitest, millised on aga tegelikud äh, võimalused, et need, kes on süüdi, ka süüdi mõistetakse ja mis äh, karistus neile määratakse? Mm, nii palju siis minu poolt, suur tänu. suur tänu, proua Kiil-Nielsen. järgmisena saab sõna proua Sinkler suur tänu, esinaine, ja ma tänan ka meie külalisi ja suursaadikut sellise põhjaliku ülevaate andmisest, väga raske on äh, isegi küsimustele ainet leida, sest sõnavõtud sisaldasid palju infot. mul õnnestus Argentiinat möödunud aastal külastada, see on suurepärane äh, riik, äh, väga dünaamiline, tulevikku suunatud, positiivse suhtumisega. ma arvan, ma tahaksin teid üles kutsuda sellele, et praegu Äh, Lõuna-Ameerikas puhuvad muutuste tuuled ja Argentiina on nende esiotsas ja on igati julgustav, et need kohtuprotsessid toimuvad. ja kui on võimalik need inimesed tõesti vastutusele võtta, äh, siis see näitab ka Birmale ja teistele taolistele režiimidele, et ei ole võimalik peituda äh, selliste tegude eest, et nad kümne, viieteist või kahekümne aasta pärast niikuinii võetakse vastutusele ja see on oluline ja ma kutsun teid üles jätkama seda tööd loomulikult proua esineja, nagu teate, ma ei ole suur Euroopa Liidu tooda ja ma kasutan kõiki võimalusi selle kritiseerimiseks, kuid positiivselt ma tahan öelda, et Sahharova auhind, et äh, Sahharova auhinna võitsid ka da-, daamid valges ja, ja see on igati julgustav ja seda peaks arvestama ka Argentiina arengute puhul mul on sõbrad Argentiinas, kellega ma pean ühendust äh, Facebooki abil. ja mul on jäänud mulje, et neile meeldib, kui neile niimoodi jutustatakse nende endiste koloniaalvõimude esindajate poolt. ja seetõttu ma mõtlen, äh, kui me tõesti soovime neid aidata, Äh, siis me peaksime seda tegema niimoodi, et see ei oleks nagu jutluse vormis, sest äh, tegemist on väga tundliku ajaloolise taustaga rahvaga. suur tänu, proua Sinclair. ja nüüd anname sõna Mercosuri äh, delegatsiooni juhile, härra Janes Barnevole. Muchas gracias, señora presidenta suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin õnnitleda mm, Inimõiguste Komisjoni selle eest, et, äh, et äh, võtsite selle punkti endale päevakorda. Te räägite karistamatuse vastasest võitlusest ning Argentiina näitest. tahaksin tänada kohtunik Rafegast ja samuti härra Jansoni ning saadik ja härra saa-, suursaadikut, äh, härra Lenikovi. see protsess, mis on Argentiinas käimas, näitab, et peame siit äh, tegema omad järeldused. kolm parlamendisaadikut on ka siin juba sõna võtnud ja nad täiendasid seda, mida ütlesid meie tänased kõnelejad ja need järeldused lähevad täiesti kokku minu enda seisukohtadega. rahvusvaheline kriminaalkohus on ju öelnud, et eh, kuidagi ei nõustuta eh, karistamatusega, kui on tegemist eh, suurte inimõiguste rikkumistega. avalik arvamus toetab väga suuresti selliseid initsiatiive, mis on ju tee näitajaks, kui me räägime siin inimõigust, inimõiguste eest võitlemisest, ametiühingutest, milles iga, millest iganes, on tuhandeid raskusi, kuid siiski nad on suutnud panna aluse millelegi, mis võimaldab muuta hiljem ka avalikku arvamust. Argentiina on näide sellest, kuidas tegelikult peaks asju tegema ja ma loodan väga, et et kõikides nendes riikides, kus on inimesed palju kannatanud dikta-, diktatuuri all või kus kannatavad inimesed veelgi diktatuuri ning inimõiguste rikkumiste all, et ka see, nendes riikides oleks võimalik tuua kohtu ette kurjategijad kahekümne sajand Euroopas ütles ka proua Sinclair siin, võib-olla mitte päris otsuselt, otseselt just äh, heaks näiteks selles osas. Ähm, fašistlikud ning stalinistlikud režiimid, äh, diktatuurid ähm, levisid üle terve kontinendi, lausa miljonid inimesed said ähm, Äh, hukka näiteks holokaustis. nagu proua Gomes ka ütleb, äh, kui ma võtan äh, siin diktatuuri kas Portugalis, Hispaanias või ka Kreekas, siis loomulikult täiesti selles osas olen proua Gomesiga nõus Hispaanias ei ole suudetud karistamatuse vastase võitlusega päris lõpule veel minna ja sellepärast ma enne rääkisingi siin pedagoogiast, sest et avalik arvamus kõigub seitsmekümnendate aastate lõpus, kui ähm, diktatuur kadus Hispaanias, siis ei toetatud tegelikult nende inimeste kohtu ette toomist, kes olid siis veel elus kes nii et ma ei räägi siin isegi nendest inimestest, kes võitlesid äh, eesliinil kodusõjas, aga kui me vaatame seda küsimust juriidilisest vaatenurgast, siis oli väga raske öö, äh, neid õigusi kuidagi ellu rakendada, sest et äh, oli olemas öö, sest olid olemas äh, täiesti elavad äh, kurjategijad. nii et kui nad surnud on, siis ei saa enam midagi teha, ma ei räägi siin ajaloolisest mälust, vaid ma räägin konkreetsetest, äh, konkreetsest kriminaalmenetlusest. Hispaanias nüüd siiski tehti algust protsessiga, sest et saja neljakümne tuhande ohvri või kadunuks jää-, kadunuks jäänud on endiselt kuskil ühishaudades äh, nii et pandi alus äh, protsessile, kuid paraku väga vastuoluliselt nüüd jällegi Riigikohus on seda para-, on seda pidurdama hakanud, ka kohtunik Garthon on sellega seotud ja avalik arvamus on ju täiesti ähm, frankismi ohvrite kaitse poolt, nii et me ei ole äh, päriselt jõudnud veel selle protsessiga veel lõpule tahan väga rõhuda sellele, et avalik arvamus on tõeliselt oluline, see muutub, nagu ma ütlesin. kaheksakümne kolmandal aastal Argentiina president härra Alfons-, Alfonsin istus korraga kolme sõjaväelise hunta toolil, mitte kunagi ei olnud ähm, sellist olukorda tekkinud diktatuurijärgsel perioodil maailmas siis pandi alus ähm, äh, punto finaal seadusele ja kogu sellele protsessile, et anda äh, andeks kuriteod, mis pandi toime diktatuuri ajal. kuid esialgu siiski president Alfonsin äh, tegi midagi suhteliselt positiivset ülemaailmse õigluse eest peame me hea seisma, on paljusid, kes üritavad sellega täiesti lõpu teha. tegemist on aga olulise elemendiga võitluses karistamatuse vastu ja kordan üle, et Argentiina on selles valdkonnas väga positiivseks näiteks. suur tänu, härra Janes, selle pilguheidu eest, nendes kommentaaride eest mis soodustavad meie arutelu ja ma usun, et meil on võimalus veel kord anda sõna meie kolmele külalisele äh, esitatud küsimustele vastamiseks või täiendavate kommentaaride tegema. mul on veel üks küsimus. meie alakomisjoniga sageli võtavad ühendust äh, nende õudsete kuritegude ohvrid ja me ei ole kohtuorgan, me oleme poliitiline organ. kuid Äh, meid alati paneb mõtlema see küsimus, mida me saaksime oma poolt pakkuda nende õuduste ohvritele, olgu nad siis pärit Põhja-Kaukaasiast, Sri Lankalt, Birmast, Põhja-Koreast. Äh, osades riikides koguvad ohvrid tõendeid sõjakuritegude kohta, äh, dokumenteerivad, registreerivad põhiõiguste, inimõiguste rikkumisi nagu õigust elule. kas äh, Argentiinal on ka mingisuguseid mõtteid, ideid, kuidas aidata neid ohvreid või äh, kadunud, tapetud inimeste lähedasi, kes tahavad äh, säilitada need andmed kuni selle päevani, kui need, kes on süüdi nendes kuritegudes, antakse kohtu alla. kas Euroopa Liit koos Argentiinaga äh, saaks kuidagi edendada taolisi algatusi. ma oleksin väga tänulik teie mõtte eest, sest me sageli vestleme sel teemal inimestega, kes on olnud sellises olukorras, kes on, keda ähvardatakse, sest on riikide valitsus ja julgeolekujõudusid ähm, teevad kõik selleks, et taolisi andmeid ei kogutaks ja kiusavad taga neid inimesi, kes need andmed koguvad ja ma tahaksin veel kord anda sõna meie külalistele ja alustaksime kohtunik äh, Rafikasest. suur tänu. alustaksin sellest, et vastaksin väga lühidalt äh, proua esinaise küsimusele kõigepealt tahaksin veel kord öelda, et ar-, et äh, nende Argentiinas toimuvate protsesside, Argentiina valitsuse ja Argentiina kohtuvõimu ning eriti just ohvrite jaoks oleks äh, tõesti väga oluline, kui Euroopa Liidu institutsioonid tuleks välja ametliku Äh, toetusavaldusega. see kindlasti mõjutaks otseselt väga positiivselt Argentiinat ning kaudselt ka teisi Ladina-Ameerika riike. nii et äh, praegu äh, valitsused kõhklevad, kas astuda see samm, mille juba astus Argentiina või mitte kindlasti oleks palju abi ka sellest, kui Euroopa Parlamendi esindajad külastaksid Argentiinat selleks, et, et koha peal näha, mis toimub, kohtuda võimuorganite esindajatega, minna kohtuistungite kohal, kohtuistungitele kohale. nii et see näitaks üles erilist huvi selle teema vastu, nii et juba ju ainuüksi see, et Euroopa Parlamendi esindajad viibivad meie riigis, mõjutaks Äh, tohutult, äh, vähemasti sümboolselt, seda, mis toimub meediakanalites. meie oleme vastu, valmis vastu võtma ka igasuguseid ähm, äh, äh abiprogramme Euroopa Liidu poolt, kas tegemist on siis ähm, rahaliste programmidega või ka võimekuse tõstmise programmidega. me teame, kui suured kogemused on Euroopal seda tüüpi programmidega ja selles mõttes võib-olla ka meie saaksime nendest veidi kasu. ja nüüd vastates teistele küsimustele, tahaksin reageerida märkusele, mis puudutas seda, kas see ajaloolise mälu, õigluse ja tõe poliitika, mida veetakse Argentiinas, mõjutab ka äh, ülejäänud Ladina-Ameerikat või kas see on juba mõjutanud, siis mina ütleksin, et see päriselt ei ole mõjutanud äh, tervet Ladina-Ameerikat nii, nagu ta oleks võinud seda teha. esialgu äh, suhtusime me suhteliselt äh, positiivselt äh, sellesse, et me nakatame ka oma äh, naaberriike, eriti Uruguay'd, Brasiiliat, Tšiilit, Paraguay'd, kuid kui nüüd vaadata konkreetseid, konkreetset olukorda, siis tegelikult seda mõju näha ei ole, millekski konkreetseks ei ole see saanud, nii et loomulikult peame oma tööd jätkama, selleks et ka teised riigid sinnamaani jõuaksid Argentiina teeb seda nii avalik-õiguslikest asutustest kui ka vabaühendustest, kuid endiselt meie vennasriikide valitsused on endiselt kahe vahel kõhkleval positsioonil, et kas see samm astuda või mitte. ja Euroopa Liit võiks selles osas olla suureks abiks. näiteks kui Euroopa Liit organi-, organiseeriks äh, töökoosolekuid, äh, Euroopa Liit juhiks äh, seda, kokku toodakse erinevad eksperdid kõikidest riikidest, nii Argentiinast kui ka teistest, ja siis Euroopa Liidu juhtimise all viidaks läbi seminare, mis oleksid suure sümboolse tähtsusega. ja viimaks, et vastata sellele, et mis tüüpi ähm, karistusi määratakse Argentiinas. ütleme, et need karistused on proportsionaalsed kuritegudele, nii et äh, iga süüdistatavat käsitletakse eraldi, võib juhtuda, et tegemist on äh, karistustega, äh, mis puudutavad näiteks mõrvu, väga tõsiseid kuritegusid, Äh, piinamisjuhtumeid, mis puudutasid kümneid või sadu ohvreid, siis määratakse maksimaalne karistus, mis on ette nähtud äh, Argentiina äh, karistusõigustikus, nii et eluaegne vanglakaristus, edasi võib olla tegemist näiteks kahekümne viie aastase vanglakaristusega ja kui tegemist on kaasosalusega või öö, ähm, näiteks sellega, kui ürit-, suudetakse tõestada vaid öö, ähm, keskmise tõsidusastmega kuritegudes süüdi olemist, siis on need karistused loomulikult väiksemad, aga tegemist on tsiviilkohtutega, äh, mis rakendavad ellu kehtivaid seadusi sel hetkel, kui kohtuistung aset leiab ning tugin- ning äh, kõik tugineb faktidel nii et kehtivad äh, Äh, karistusmäärad vastavalt seadustele. surmanuhtlust kaotatud ei ole. seda ei ole tehtud ka teistes Ladina-Ameerika riikides. kinnipeetutel on aga kõik õigused tagatud, ükskõik millise kinnipeetuga tegemist ei ole suur tänu, doktor Rahvekas ja järgmisena saab sõna härra Janson. suur aitäh. ma jagan täielikult seda, mida just ütles kohtunik Rahvekas ja tahaksin lisada vaid üht tahaksin rääkida mõjust, mis on Argentiina tegevusel teistele Ladina-Ameerika riikidele ning samuti sellest mõjust, mida võib avaldada Euroopa Liit siin tahaksin tuua välja kaks aspekti. ühelt poolt see, kuidas kohtunikud ja teised mõistavad neid protsesse ja siin tuleb teha väike kõrvalepõige, et osa kohtuvõimust ning osa Argentiina kohtunikest näevad asju endiselt teistmoodi Nad pooldavad pigem karistamatust. Nad ei ütle seda väga selgelt välja, sest et neil see ei ole võib-olla õige mõte, aga kui neil see võimalus avaneb, siis nad seda ka, ka teevad. nüüd paar aastat tagasi, kui ähm, tõesti oli näha, et need kohtumenetlused jätkavad, siis siis mitmed kohtunikud, paljud kohtunikud äh, astusid ametist tagasi või äh, võtsid oma pensioni nii-öelda välja, nii et nägime, kuidas ka kohtuvõim ja kohtunikud olid diktatuuri huvides tööd teinud. nii et seega on väga oluline, et kui me räägime nendest igapäevastest kohtuistungitest, siis kui oleks kohal äh, diplomaate, mitmetel kohtuistungitel äh, on olnud näiteks äh, Prantsuse Vabariigi saadik, suursaadik on olnud ka Saksamaa suursaadik, ka Hispaania saadikud. ma räägin sellest, et nad isiklikult olid kohal kohtuistungil, nad rääkisid kohtunikuga, kohtunikega, nad rääkisid inimestega äh, ja selle kõik, see kõik pannakse kirja. ja need, kes neid kohtuistungeid ei soovi, siis ka nemad pannakse paika. mida saab teha Euroopa Liit läbi oma institutsioonide, läbi Euroopa Parlamendi, olen täiesti nõus kohtunik Rafekasega, tuleks korraldada kohtumisi kus oleks kaasatud ka teised Ladina-Ameerika riigid, äh, peaks olema samuti äh, võimalik ju teha äh, konkreetseid poliitilisi avaldusi. praegused vastasseisjad on Argentiinas küll vähemuses, kuid siiski võimu on neil palju, on endiselt ka meediakanaleid ja on ka mõningaid raporteid, kus äh, räägitakse endiselt sellest, et nende koht, nendele kohtuistingutele peaks lõpu tegema. praegu on õnneks küll väga vähe selliseid poliitikuid, aga me peame olema ettevaatlikud, kõik võib muutuda ja nagu siin ka härra Janjev ütles, et avalik arvamus muutub. me peame saavutama üleriigilise konsensuse äh, selle protsessi poolt. ja mitmetes Ladina-Ameerika riikides inimesed küsivad, et mida siis nüüd meie peame tegema. igal pool rikutakse inimõigusi, Kolumbias ja ka mujal, Euroopa Liit peab äh, olema eeskujuks äh, Argentiina peab olema eeskujuks, ei Kolumbias ega Tšiilis ega Birmas ega Aafrikas ei ole enam võimalik midagi ära teha, kui üks hea positiivne näide läheb nii-öelda aia taha. nii et tõesti tahaksin parlamendiliikmetele öelda, et see on meie jaoks tohutu tähtsusega. viimastel päevadel üks Uruguay diktatuuri üle elanud inimene tunnistas Argentiinas kohtuistungil, mida juhtis kohtunik Rafegas, tegemist oli ebaseaduslikus kinnipidamislaagris nimega Orleti läbi toime pandud kuritegudega. teda peeti seal kinni kakskümmend päeva ja siis viidi ta ebaseaduslikult edasi, tagasi oma kodumaale, kus kuid pidi ta kannatama samasugust kohtlemist ja ta ütles Argentiina äh, Äh, kohtunikele, et mul on suur rõõm, et ma saan tulla siia Argentiinasse, et kordki on üks kohtunik, kes tahab äh, minu kogemused ära kuulata, aga kahetsusväärsusega näen, et kohtunik on argentiinlane ja mitte uruguaylane. samal ajal kui Uruguay's on äh, juhtunud samasugused õudsu-, õudused, aga minul ei ole võimalik sellest seal veel kuskil rääkida nii et see on tõesti uskumatu lugu, see, need sõnad tulid ühe äh, diktatuuri õudused üle elanud inimese enda suust. ja tõesti, need kogemusi ka duplikeeritakse mujal võib-olla tõesti me ei suuda mõjutada kõikide riikide äh, poliitikat, mina olen optimistlik ja ma usun, et ühel hetkel siiski me äh, seda ka suudame teha, aga selle jaoks peab säilitama siiski selle positiivse Argentiina näite. suur tänu, härra Janson, ja ma siiski annaksin veel kord sõna ka suursaadikule äh, kommentaarideks. Eh, suur aitäh! tahaksin samuti vastata sellele küsimusele, et mida saab teha, kuidas on võimalik Argentiinale abiks olla. kõigepealt tuleb kindlasti meil süvendada järjest Euroopa Liidu ning Argentiina vahelist dialoogi, tuleb äh, jätkata meie tööd äh, rahvusvahelistes organisatsioonides, äh, ÜRO-s selleks, et kaitsta demokraatiat ning inimõigusi. tegemist on teemaga, milles kindlasti tuleb minna veel rohkem süvitsi. nüüd, mida saab teha Euroopa Parlament selles teemavaldkonnas Argentiina osas? vist oli kohtunik Rafegas see, kes ütles, et äh, ametlik äh, avaldus, mis äh, tunnustaks äh, Argentiina edasiminekut, see ei oleks sugugi paha. kuid tegemist on iseseisva riigiga, võimuorganid töötavad iseseisvalt ja Argentiinas on endiselt mõningaid parempoolseid inimrühmi, kes tegid koostööd dikta-, diktatuuriga ja kes on demokraatlike protsesside vastu, aga ma arvan, et argentiinlastena oleme me juba küllalt küpsed selleks, et töötada välja vastavad antikehad sellistele isikutele, et demokraatia ikkagi ka ellu jääks. ja nagu ma ütlesin oma esimeses sõnavõtus, kolm riigivõimu, parlament, täitevvõim ning kohtuvõim üritavad kasutades kõiki vahendeid edasi liikuda. rääkisite ka külaskäikudest, kõik, kes tahavad minu koduriiki tulla, olete alati teretulnud. suur tänu, suursaadik. suur tänu ka doktor Rahvikasele ja härra Jansonile. ma arvan, et me saime väga põhjaliku ülevaate sellest ja ka mõtted selle kohta, kuidas tulevikus teha koostööd Argentiinaga ja kuidas Euroopa Liit saaks toetada ja ma usun, et härra Janes kui Mercosuri delegatsiooni juht peab seda kõike silmas ja ma loodan, et härra Janes äh, arutab seda ka Euroopa Komisjoniga, mida veel võiks ära teha. see on meie jaoks suur ülesanne. Äh, me kõik koos peame edendama rahvusvahelist õiglust tugevdama inimõiguste organisatsioone äh, nii piirkondlikke nagu Euroopa Kohus või Ameerika vaheline inimõiguste kohus. me peaksime rohkem toetama rahvusvahelist kriminaalkohust, et need, kes on ära teeninud kohtu alla andmise sellise rahvusvahelise kohtu alla, äh, ka antaks kohtu alla äh, ja me oleme kuulnud julgustanud, julgustavaid äh, signaale nagu Sudaani president al-Bashiri kohta ja meil on veel väga palju ära teha. ja siis on veel jäänud üks rahvusvaheline konventsioon ratifitseerimata, see on konventsioon äh, tahtevastaselt äh, kadunud inimeste kaitseks. Nende sõnadega ma tahan avaldada südamest tänu selle eest, et te tulite me jätkame selle teema käsitlemist ja selle aasta viimaste kuude jooksul me arutame veel ÜRO äh, Inimõiguste Nõukogu raportit salajaste kinnipidamiskohtade kohta ja ma loodan, et need, kes osalesid selles raportis, härra Novak ja teised, Äh, härra Shainin äh, tulevad ka kohale, vähemalt ta on kinnitanud seda, seega need salajased kinnipidamiskohad, kus on toime pandud ja jätkatakse toime, äh, kohutavate tegude toimepanemist, tuleb paljastada ja me peame seisma selle eest head, et praegu või hiljem ohvrite nimel mõistetakse õigust. meie koosolek ei ole veel lõppenud kuid ma tahaksin tervitada äh, ühte parlamentaarset delegatsiooni meie koosolekul. ma panin tähele, et te jälgisite inimõiguste alakomisjonis toimuvat debatti ja ma usun, et te olete kohale toonud äh, AKP Euroopa Liidu Parlamentaarse Ühisassambleele, tere tulemast meie komisjoni. ja nüüd on meie päevakorras infotund Euroopa Komisjoniga äh, ja ma annaksin sõna proua Kiil Nielsenile, kes esitab küsimuse Barba Lohvilleri nimel. suur tänu, proua esinaine, proua Barbara Lohpiiler, minu kolleeg ei ole kohal ja annan lühikese ülevaate siis tema küsimusest. räägib see küsimus olukorrast Ruandas. president Paul Kagame, nagu me teame, oli see, kes pani tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal Rwanda äh, rahvamõrvale piiri, on siiski olukord inimõigustega praegu Rwandas suhteliselt murettekitav. Äh, nad on rünnanud äh, Kongo Demokraatlikku Vabariiki, tsiviilisikute vastased kuriteod, pressivabaduse piiramine, kokku, kogunemisõiguse piiramine, opositsiooni rõhumine hiljuti äh, Eh, tapeti üks ajakirjanik, härra Rugambe, lisaks sellele Roheliste erakond on samuti surve all, nende esimees tapetud. nii et eh, meie küsimus puudutab Euroopa suhteliselt kummalist vaikust inimõiguste olukorra kohta Ruandas. komisjon, kas teab nendest tõsiasjadest, see on minu kolleegi esimene küsimus, kuidas reageerite nendele veristele sündmustele, kas äh, on võetud ühendust Rwanda ametkondadega selleks, et saada teadmist, lisateadmisi nende tapmiste kohta ja mis on komisjoni seisukoht praegu veel seni avalikustamata raporti osas, kuid mis on lekinud ajakirjaniku, ajakirjandusse seoses Rwanda äh, sõdurite poolsete vägivallaaktidega Kongo Demokraatlikus Vabariigis. suur tänu, proua Kilninsel ja sõna saab äh, Euroopa Komisjoni esindaja. kes täpsemalt vastab? Merci, madame Elizabeth Tiso. Äh, suur tänu, äh, ma olen äh, Kesk-Aafrika peadirektoraadi esindaja, suur tänu, proua esinaine. siin küsimuses on üsna mitu teemat, mitu teemat, mis puudutavad Rwanda rahvamõrva lõppu üheksakümne neljandal aastal tänu härra president Paul Kagamele, siis küsimus ÜRO kohta ja siis olukord, siseolukord enne valimisi Ruandas, kus äh, oli nii grenaadirünnakuid äh, kui ka äh, tapmisi Äh, ajakirjandus on lekkinud äh, ÜRO raporti äh, mustand ainult, me ei saa kommenteerida mitteametlikku dokumenti, vastama ka küsimustele. küsitakse, kas komisjon on kursis Ruandas toimuvaga ja öeldakse, et Euroopa Liit on jäänud vaiki selles küsimuses ja ma vastaksin, muidugi me oleme kursis sellega, mis toimub ja Euroopa Liit reageeris tegelikult väga kiiresti, väga jõuliselt nendele sündmustele ning nendele tapmistele juunis-juulis Äh, mul on kaasas ka kõrgema esindaja proua Ashtoni seisukoht selles küsimuses, tema avaldus mõistab hukka need mõrvad ja nõuab, et äh, nende kurjategija, kuritegude sooritajad toodaks kohtu ette. Äh, meie missioon kohapeal ja kuus regiooni missiooni on pidanud Cotonou lepingu all arutelusid Rwanda ametkondadega. ja me oleme samuti tõlgendanud neid sündmusi meie arvates ja isegi kui me ei tea, kes on nende äh, rünnakute taga, on tegemist selgelt äh, strateegiaga, millega tahetakse tasakaal lüüa kõikuma Ruandas. meie teadmiste kohaselt äh, on käivitatud nelja, äh, nelja inimese suhtes äh, kohtuistung seoses härra Rugambe äh, tapmisega, kuid see kohtuistung peatati. vastavalt kohtuavaldustele on tappis härra Rugambage üheksakümne neljandal aastal ise ühe inimese ja tegemist oli siis seega tema tapmise puhul äh, äh, selle eest tasumisega talle. kaks eh, meest on veel kohtu all, see kohtuistung on edasi lükatud viieteistkümnenda oktoobrini, et nende juristid saaksid ka sellel osaleda. mis nüüd puudutab Roheliste aseesimeest, eh, üks eh, kahtlusalune peeti kinni aprillikuus ja on praegu politseivahi all. meie delegatsioon kavatseb seda juhtumit kindlasti jälgida ja Roheliste erakond on palunud, et tehtaks kõik selleks, et leida selle kuriteo sooritajad ja toodaks nad kohtu ette. vastavalt Kotonu lepingu artiklile kaheksa kavatsememegi siis võtta selle küsimusele äh, kohtumistel arutelu alla. suur tänu selle küsimuse eest. suur tänu ja nüüd äh, proua Kill Nielsen Barbara Lohverele äh, nimel tahab esitada täiendava küsimuse okay.. Okay, thank you ei taha, tänan vastuse eest. me võiksime nüüd kohe edasi minna proua Kill Nielseni küsimuse juurde, mille ta ise on esitanud kurdide olukorra kohta. jah, seekord siis minu enda küsimus puudutab äh, see kurdide olukorda Türgis ja täpsemalt äh, kaheksateistkümnendal oktoobril toimuvat äh, kohtuistungit sada viiskümmend üks inimest, nende seas tuhat viissada kurdi päritolu elanikku, kes, kodanikku, kes on kinni peetute seas, nende seas kakskümmend viis linnapead, aselinnapead tuuakse kohtu ette. tooksin välja Osman Baidemiri, eriti Diaka Diyarbakiri linnapea, Kurdistani peamine linn, ma tunnen teda ise väga hästi, sellepärast et äh, ma olin nende linna sõpruslinna äh, Renni linnapea omal ajal. tegemist on äh, vägagi austusväärse ja rahumeelse kodanikuga, härra Baidemir on vangi all vangistuses juba olnud peaaegu aasta härra Muharem Erbey, kes on inimõiguste äh, kaitsja, on juba ka pea aasta olnud vangistuses. lisaks sellele ka Euroopa Nõukogu saadikud Leila Küven ja Seimus Peian on samuti toodud siis kohtu ette. ja minu küsimus äh, komisjonile puudutab just nimelt seda kohtuistungit, mis on oma iseloomult poliitiline, milliseid algatusi on komisjon võtnud selleks, et äh, jälgida nende poliitvangide olukorda. Türgi, kes täna veel kindlasti ei täida Kopenhaageni kriteeriumi vähemuste küsimuses kas komisjoni ja Türgi vahel on arutelusi selles võtmeküsimuses eh, ja mida on Türgi teinud selleks, et eh, vähemuste õigusi ja inimõigusi rohkem, paremini alal hoida ja konkreetne küsimus kaheksateistkümnenda oktoobri kohtuistungi osas, kas komisjon kavatseb sinna saata ka oma vaatlejaid, suur tänu! suur tänu, proua Kiil-Niiseni, nüüd saab sõna vastuseks äh, härra Hörts suur tänu, proua Gil Nilsson, selle küsimuse eest. see on oluline küsimus. meie oleksime tahtnud tegelikult, et laienemise peadirektoraadi peadirektor, kes vastutab ka Türgi liitumise eest, oleks kohal ja vastavalt äh, tänasele päevakorrale oleks pidanud ta äh, siia jõudma kuusteist nelikümmend viis. ma helistasin talle hetk tagasi ja ütlesin äh, et ähm, tavaliselt seda küll ei juhtu, aga, aga tänu heale valitsemistavale teie poolt, proua Haudala, on asjad läinud kiiresti ja ta on kuskil koridorides ja kohe jõuab. ma tahaksin võib-olla kõigepealt vastata ära selle Venemaa küsimuse ja ootame siis, et äh, sellel ajal võib-olla jõuab kohale ka meie peadirektor ja vastab proua äh, Kill Nielseni küsimusele. I can see that uh ja küsimuse autor on sellega nõu ja seetõttu ma pöördun nüüd aseesimehe proua Andrikine poole, kes esitab oma küsimuse ja seejärel mina oma küsimuse. tänan, minu küsimus puudutab eh, Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisi inimõiguste konsultatsiooni. Need toimuvad iga kuu tagant, kuue kuu tagant regulaarselt ja alates kahe tuhande viiendast aastast ja Euroopa Komisjoni koduleheküljel on loetletud ka need küsimused, mis, mida arutatakse nende konsultatsioonidega, nende seas ka inimõiguste olukord Tšetšeenias ja Põhja-Kaukaasias üldisemalt, kaasa arvatud ka äh, piinamise ja väärkohtlemisega seotud juhtumid. minu küsimus on, äh, milline on Euroopa Liidu Venemaa inimõiguste alaste konsultatsioonide äh, arutelude sisu Eh, milline on Venemaa seisukoht eh, inimõiguste olukorra kohta Tšetšeenias ja mujal eh, Lõuna, Põhja-Kaukaasias ja ka Põhja-Osseetias? kas traagiliste sündmuste toimumine Beslani koolis number üks on kunagi tõstatatud? milline on tapetud inimeste äh, lähedaste õigused, õigused teavele ja äh, ohvrite surmapõhjuste teadasaamine ja samuti õigus tuvastada äh, surnukehad ja millised on taoliste konsultatsioonide tegelikud tulemused, see oli minu küsimuse sisu. suur tänu, proua Andrikene ja teadmiseks nendele, kes ei tea, mina äh, koos äh, härra Bermaniga külastasime Beslani kooli number üks paar nädalat tagasi. Äh, Euroopa Komisjoni esindaja, palun. tänan äh, proua Haudala ja tänan proua Andrikeenet selle küsimuse esitamises, see on väga ajakohane, kuna hiljuti tähistati Bessleri traagiliste sündmuste tähtpäeva septembris. ma tahan äh, teile kinnitada, proua Andrikeene, et jah, tõepoolest, inimõiguste alane olukord Põhja-Kaukaasias ja eriti Tšetšeenias kaasa arvatud väga paljud konkreetsed küsimused, mille te tõstasite, on olnud inimõiguste konsultatsioonide päevakorras Venemaaga, mis on toimunud alates kahe tuhande viiendast aastast. ma võin veelgi kaugemale minna ja väita, et et inimõiguste alane olukord Põhja-Kaukaasias on olnud meie konsultatsioonide keskmes alates kahe tuhande viiendast aastast äh, meenutades neid viimaseid kohtumisi äh, nende konsultatsioonide raames on Euroopa Liit korduvalt palunud Venemaad kasutusele võtta konkreetsed meetmed selleks, et välja juurida karistamatuse tunne, eriti õiguskaitseorganites. oleme korduvalt rõhutanud äh, meie mured selle hapra olukorra pärast, äh, millesse on sattunud inimõiguste kaitsjad ja rõhutanud vajadust neid kaitsta. me oleme rõhutanud äh, ka vajadust jalule seada õiglus ohvrite jaoks ja kutsunud üles Venemaad äh, laiendama ja tugevdama dialoogi kodanikuühiskonnaga Põhja-Kaukaasia piirkonnas äh,, kus see olukord pidevalt halveneb. ja milline on olnud Venemaa reaktsioon? arutelude käigus on Venemaa osapool alati osalenud nendes diskussioonides ja on andnud ka vastuseid Äh, konkreetsete juhtumite kohta, mida me oleme tõstatanud nende konsultatsioonide raames. Venemaa osapool on tunnistanud, et julgeolekuolukord Põhja-Kaukaasias on veelgi halvenenud. Venemaa on võtnud teadmiseks ja tunnistanud tegelikult, et inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonna olukord on halvenenud ja see küsimus on jõudnud ka Venemaa poliitilise eliidi juhtide juurde, see on oluline, sest on toimunud inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike tapmised ja need juhtumid on nüüd ähm, Venemaa presidendi ja peaprokuröri tähelepanu objektiks ja Venemaa on seda rõhutanud. president Medvedevi viiepunktiline Äh, strateegia terrorismivastases võitluseks Põhja-Kaukaasias on leidnud ka meie viimaste konsultatsioonide käigus põhjaliku arutelu ja Euroopa Liidu poolt äh, me igati tervitasime seda ähm, põhjalikku lähenemist presidendi poolt, kuid siiski me kutsusime üles Vene osapoolt läbi viima konkreetseid süsteemseid reforme selleks, et olukorda parandada Äh, pärast kahe tuhande neljanda aasta Beslani kooli tragöödiat äh, ja see küsimus tõstetati nii kahe tuhande viiendal, kahe tuhande kuuendal aastal ja Euroopa Liit ja Venemaa on korduvalt arutanud äh, kompensatsiooni maksmist terroristliku rünnaku ohvrikele. see dialoog jätkub ka OSCE, OSCE kaudu. novembris toimub järgmine inimõigustealane konsultatsioon Venemaaga ja ka eelseisval kohtumisel Põhja-Kaukaasia on endiselt meie päevakorras. ja see tõstatub kõikides meie diskussioonides, kui me räägime kohtuvõimust, õigusriigist, kodanikuühiskonnast ja ka naiste olukorrast selles piirkonnas ja novembris pöörame sellele erilist tähelepanu. I have uh, short, yeah, thank you. I have suur tänu, mul on üks lühike täiendav küsimus. nagu Heidi Haudala mainis, me käisime seal septembri alguses, eh, külastades Põhja-Osseetiat ja Ingušeetiat. kohtusime seal mm, Veslani kooli ohvrite emadega ja perekonnaliikmetega. see tragöödia leidis aset kuus aastat tagasi, kuid uurimine endiselt jätkub, juurdlusi ei ole lõpule viidud neil keelatakse juurdepääs teabele ja ma tahan veel kord seda rõhutada, kuna nad soovisid tuvastada ähm, kalmistutel maetud surnukehi, sellest keelduti. Nad küsisid e infot nende surnude kohta, jällegi keelduti neile selle info andmisest. lisaks sellele Ingušias me külastasime Nazraid, me kohtusime seal riigisiseste põgenikega inimesed, kes olid sunnitud maha jätma oma kodud kaheksateist aastat tagasi sellelt territooriumilt, eh, mis tänapäeval kuulub Põhja-Osseetia alla. Neid on tuhandeid, selliseid inimesi, kui ma ei eksi, ma unustasin seal täpse arvu, ligi kakskümmend viis tuhat. ja neil puudub äh, õiguslik staatus, mis tähendab seda, nad ei saa taotleda sotsiaaltoetusi. meile räägiti kohutavaid lugusid ja mu küsimus teile ja minu üleskutse teile on tõstatada need küsimused ka inimõiguste dialoogi raames Venemaaga. Venemaa on ju meie strateegiline partner ja me ei tohi unustada, et meie strateegiline partnerlus põhineb väärtustel. väärtuste hulka kuulub ka inimõigused ja inimväärikus suur tänu aseesimehele proua Andrei Kienele ja ma olen kindel, et Euroopa Komisjoni esindaja soovib vastata väga lühidalt. ma tahan tänada äh, nende ähm, silmenägija, tunnistaja ülevaade eest, äh, kui oluline on käia koha peal ja kõike seda oma silmaga näha, see on hea äh, ja see on hea ka Euroopa Liidu jaoks. ja teiseks, tõepoolest, me jätkame nende küsimuste arutamist ja koos kolleegidega inimõiguste konsultatsioonide raames äh, tagamaks selle, et need küsimused oleksid tõstatatud ja sel põhjusel me neid küsimusi täna ka arutame teiega, on oluline, et nende konsultatsioonide raames me saame tõstatada ka Euroopa Parlamendi liikmete ja parlamendi kui terviku poolt tõstatatud murepunkte äh, ja ma tõstatan selle küsimuse ka oma kolleegide seas, äh, et arutada seda äh, konsultatsioonide käigus, arutada võimalusi, kuidas seda päevakorda lülitada kahjuks Põhja-Kaukaasia ikka ja jälle äh, kordub meie päevakorras sealse olukorra pärast. ja me siiski loodame, et olukord paraneb ja saabub aeg, kus seda enam päevakorda ei ole vaja võtta. tänan. tänan, härra Herts. Äh, ma olen kindel, et me saame ühendada oma jõupingutused, et äh, leida lahendusi selle piirkonna äh, aktuaalsetele probleemidele. Ähm, meie mure oli väga suur, kui me kohtusime ohvritega äh, ja nende inimestega, kelle ähm, lähedasi on piinatud, kadunud, äh, tapetud ja minu täna viimane küsimus on minu enda poolt esitatud ja see samuti puudutab Venemaa temaatikat, on äh, tuntus kogunud juhtum juristi Sergei Magnitski kohta, kes suri Moskva äh, eeluurimisvanglas kolmekümne seitsme aastasena äh, kuueteistkümnendal novembril kahe tuhande üheksandal aastal. on põhjust uskuda, et teda kiusati taga, äh, kuna ta kompromissitult võitles korruptsiooni vastu ja pettuse vastu. et äh, Äh, ta peeti kinni nende samade ametnik, samade ametnike poolt, keda ta kahtlustas ähm, suures maksupettuses. seega mu küsimus on, milline on Euroopa Liidu hinnang selle uurimise tõhususe ja erapooletuse kohta, kui me räägime härra Magnitski kinnipidamisest, arreteerimisest ja surmast? kuna seda küsimust on juba tõstatatud inimõigustalaste konsultatsioonide raames, kas Euroopa Liit on rahul sellega, kuidas on kulgenud ametlik juurdlus Venemaal ja kui mitte, siis mida Euroopa Liit kavatseb teha, äh, et ähm, avaldada oma mured dokumenteeritud politsei korruptsiooni ja inimõiguste rikkumise kohta selle, seoses selle juhtumiga? tänan, äh, proua esinejana ja härra Manitski traagiline surm vanglas on tekitanud suurt muret ka Euroopa Liidus. me oleme väga hoolikalt jälginud selle juhtumi käiku ja oleme teadlikud, et uurimises ei ole läbimurret saavutatud seetõttu meie jaoks on oluline, et kõik need väited inimõiguste kuritarvitamise kohta Venemaal äh, läbivad äh, erapooletu põhjaliku uurimise ja nende rikkujad võetakse vastutusele ja seetõttu me tervitame president Medvedjevi üleskutset äh, härra Magnitski surmapõhjuste uurimise läbiviimiseks. kahjuks härra Magnitski surm ei ole üksikjuhtum. sellele tuleb läheneda üldisest olukorra kontekstist ja jällegi me saame siin viidata president Medvedjevi sõnadele äh, õiguslik nihilism valitseb Venemaa Föderatsioonis. lisaks sellele, rõhutades seda konkreetset juhtumit, äh, me räägime vajalikuks eba, erapooletust tõhusast uurimisest äh, meie kontaktides äh, Venemaa ametivõimudega ja me rõhutame jälle vajadust läbipaistvusele õiguskaitseorganite tegevuses ja äh, vajadusest üle saada äh, korruptsioonist. ning samuti rõhutame äh, põhjalikumat, laiemat äh, õigussüsteemi reformi vajadust selles riigis. härra Magnitski surm on ajendanud presidenti ka tegutsema, sellesse me suhtume positiivselt ja see kuulub tema nii-öelda kaasajastamise tegevuskavasse ja loomulikult härra Magnitski traagiline surm äh, Äh, ajendas reformima Venemaa karistussüsteemi, äh, kriminaalkoodeksit, nii et ka maksupettuste eest võiks saada vanglakaristuse. Euroopa Liit on neid algatusi igati tervitanud ja käesoleva aasta veebruaris toimunud visiidi alt äh, kõrge esindaja Lady Ashton kontaktides Medvedjeviga ja peaminister Lavroviga Äh, kutsus üles Moskvat aktiivselt tugevdama õigusriigi põhimõtteid Venemaal. meie järgmine inimõigustealane konsultatsioon Venemaaga toimub seitsmeteistkümnendal novembril ja ka sellel kohtumisel me tõstatame kohtuvõimu reformi küsimuse, õigusriigi põhimõtted, need on meie kohtumiste põhiteemaks olnud ja ka meie päevakorra põhipunktiks seitsmeteistkümnendal novembril ja me püüame arutada ka erinevaid üksikjuhtumeid, kaasa arvates härra Magnits-, Magnitski kohtumist. vaatamata presidendi sõnadele ja jätkuvale siseriiklikule välisriikide survele ei ole veel kedagi ametlikult vastutusele võetud selles juhtumis ja ei ole tehtud ka täiendavaid juurdlusi korruptsioonijuhtumitesse, mille kallal härra Magnitski töötas enne tema surma. proua Malmström Äh, Euroopa siseasjade volinik äh, mais kaks tuhat kümme Kasanis toimunud kohtumil avaldas tõsist muret komisjoni poolt ja äh, avaldas ka Venemaa siseministrile oma muret ja justiitsministrile. Magnitski juhtum on oluliseks lakmustestiks selle kohta, kas härra Medvedjev äh, äh, rääkis tõsiselt, kui ta kutsus üles äh, õigussüsteemi reformimisele ja me arutame neid küsimusi ja sarnaseid juhtumeid erinevatel tasandil, kui me kohtume äh, Venemaaga ka kõige kõrgemal tasemel. tänan. Äh, jah, suur tänu, väga hea meel on kuulda, et te jätkuvalt kavatsete esitada küsimusi ähm, härra Magnitski mõrvaga seoses avatud juurdluse osas kuivõrd, nagu te ise ka tunnistasite, seni pole mitte mingisuguseid tulemusi tulnud, äh, vaatamata äh, presidendi enda poolsetele üleskutsumistele juurdlus korraldada. mul on aga lisaküsimus, nagu te ise ka ütlesite, tegemist ei ole isoleeritud juhtumiga ja inimõiguste alastel konstitutsioon, konsultatsioonidel on teie vastaspool tavaliselt Välisministeerium. kuid mulle tundub, nii nagu kolleegidele, kes selle asjaga on tegelenud, et äh, nüüd oleks küll aeg, et Siseministeerium ja Justiitsministeerium samuti oleks läbirääkimiste laua taga, et rääkida kinnipidamissüsteemist, vanglasüsteemist, kohtusüsteemi kuritarvitamisest kas äh, on teil plaanis ka sise- ja justiitsministeeriumid kaasata otseselt äh, nendesse konsultatsioonidesse. suur tänu, proua Haudala, taas kord äh, tabasite naelapea pihta. kahe tuhande viiendal aastal oli meie suureks pettumuseks tõesti see, et äh, me ei liikunud kaugemale sellest, mida venelased ise nimetavad huvitavaks äh, Äh, kasulikuks, kuid siiski diplomaatiliseks äh, dialoogiks. samamoodi nagu Hiina puhul äh, oleme ka Venemaa puhul käivitanud inimõiguste dialoogi ja konsultatsiooniprotsessi ülevaatamismenetluse ja üks väga olulisi punkte selles ongi just nimelt see küsimus, millele te viitasite muidugi samas on äh, hea meel näha, et äh, volinik Malmström oma kohtumistel teistes äh, kontekstides Venemaaga kui tema on kohtunud justiits- ja siseministeeriumi esindajatega, on tõstatanud selle küsimuse. ma arvan, et me ei peaks kindlasti inimõiguste küsimusi isoleerima või seda dialoogi isoleerima teistest dialoogidest, mida me peame Venemaaga. suur tänu! suur tänu äh, komisjonile. küsimuste tund, infotund on äh, lõpule jõudmas jah, proua esinaine ütleb, kas Türgi ekspert on kohale jõudnud? jah, äh, üksuse juht on kohale jõudnud, andke andeks, ütleb proua esinaine proua Gil Nielsen küsimust juba tutvustas, nii et äh, läheme vist kohe siis vastuse juurde. jah, Türgi on kohale jõudnud. ma kõigepealt vabandan, et jäin hiljaks, kuid äh, kohtusin türklastega, kes rääkisid mulle sõnavabadusest äh, Türgis. tulles täpselt teie küsimuse juurde Euroopa Komisjon äh, vaatleb seda juhtumit, mis viis saja viiekümne ühe inimese süüdimõistmiseni. Äh, nimelt äh, väidetavalt kuuluvad nad PKK terroriorganisatsiooni tsiviilharusse. see tsiviilharu kannab lühendit KCK kahe tuhande kümnenda aasta juunis eh, kohus selle süü, süüdistuse esitamise kinnitas, eh, kaheksateistkümnendal oktoobril on tulemas siis eh, kagu, riigi kagu osas kriminaalkohtus arutelu see istung peaks kestma kuni kaheteistkümnenda novembrini vähemalt ja iga päev toimub istung ja arvestades selle juhtumi olulisust ilmselt on sinna kaasatud umbes kakssada erinevat advokaati ja juristi. enamus äh, kostjatest äh, sada neli täpsemalt äh, on kohtueelses vangistuses ja teised siis on vabastatud. me teame, et härra Muha-, Muha-, Muharrem Erbey, kes on inimõiguste organisatsiooni aseesimees, ning äh, Diyarbakiris haru äh, juht on nende seas, kes äh, praegu on kohtueelses vangistuses ja vastavalt meieni jõudnud informatsioonile on härra Erbey Diyarbakiri D-tüüpi vanglas ja ootab siis oma kohtuistungit. komisjoni teenistused on tõstatanud härra Erbey juhtumi ka Türgi ametkondadega seda Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumite täitmise alases, alasel kohtumisel aprillis kaks tuhat kümme, mis toimus Ankaras ja võin teile ka kinnitada, et Euroopa Liidu delegatsiooni liige Ankaras kavatseb kaheksateistkümnendal oktoobril sellele esimesele istungile minna. tuleb arvestada nende süüdistuste tõsidust, mis on nende inimeste vastu esitatud ja me tahame tagada siis komisjoni poolt selle, et kohtuistung äh, kuid peetakse reeglite kohaselt kostjate õigusi arvestades. ja ma tahaksin veel rõhutada seda, et komisjon näitab üles täit solidaarsust Türgi rahva võitlusel terrorismi vastu, kuid siiski me arvame, et terrorivastane võitlus ei peaks toimuma põhivabaduste arvelt omal ajal me tervitasime valitsuse äh, poolt võetud kohustusi demokraatlikule avatusele kurdi küsimuses. see poliitika peab aga saama nüüd uue hoo selleks, et äh, tollal tekkinud lootused täita. me oleme rahulolega nentinud, et juulis sellel aastal parandas Türgi äh, parlament seadusandlust, äh, mis näeb ette, et äh, nüüd siis, et alaealisi saab ainult alaealiste kohtu ette tuua ka siis, kui süüdistuseks on terrorismi ka seonduvad kuriteod varem, siis nagu te teate, toodi ka alaealised sellise süüdistusega äh, tavaliste kohtute ette komisjonile ja parlamendile oli see tõsiseks murepunktiks. nüüd on Türgi parlament vastava muudatuse teinud seadusandlusesse ja need alaealised tuuakse siis ainult alaealiste kohtu ette. inimõiguste parandamine Türgi kagu osas äh, peab äh, muidugi jätkuma. me märgime äh, murega seda, et järjest enam suureneb surve nendele ajakirjadele, kes kas on kurdikeelsed või räägivad kurdi küsimusest ja jätkuvalt äh, on ka vägivallaakte. me oleme seda korranud mitmel korral, korran, kordan seda ka siin, oleme öelnud seda ka Türgi kohta tehtud eduaruandes, nimelt me arvame, et terrorivastane seadusandlus tuleb üle vaadata, muuta selleks, et äh, vältida liiga laia tõlgendust see on viinud ebaproportsionaalselt suurele, suure arvu kinnipeetavateni, kes on väidetavalt seotud siis terroriga, terrorismiga. tervitame muidugi Türgi jõupingutusi Kopenhaageni kriteeriumite täitmisel, järgmine eru, eduaruanne peaks komisjonist tulema üheksandal novembril. meie analüüs baseerub õiglasel ja faktipõhisel analüüsil äh, Äh, meie allikateks on sealhulgas ka vabaühendused, kes töötavad äh, Türgi kaguosas. kas proua Kilnilsen on rahul antud vastusega? jah, hetkel küll ja loomulikult ka omalt poolt kindlasti hoian sellel küsimusel silma peal. nüüd siis saame tänada Euroopa Komisjoni vastuste eest ja kindlasti jäävad need küsimused ka meie tulevasse tööprogrammi. nüüd viimaks tahaksin siin anda sõna Sudaani väljapaistvatele inimõiguste kaitsjatele. kõigepealt Hartumi äh, äh, humanitaartegevuse ning Keskkonnakaitsekeskuse keskusest, kes võitles selle eest, et ratifitseeritakse Sudaanis piinamise vastane konventsioon. härra Agabes pidi põgenema Sudaanist pärast seda, kui tema organisatsioon valitsuse poolt kinni pandi ning sellele järgnes ka rahvusvahelise krima-, kriminaalkohtu otsus äh, anda välja vahistamismäärus president al-Bashiri kohta ja asüüli sai ta äh, Euroopa Liidus ja nüüd teeb ta koostööd Aafrika äh, Rahu-uuringute Keskusega. härra Abdelmoni Melgak on samuti siin, kes on äh, alati seisnud hea inimõiguste eest ähm, Sudaanis. ta arreteeriti üheksakümnendatel aastatel äh, pärast riigipööret ta arreteeriti uuesti koos kahe kolleegiga Artumis kahekümne neljandal novembril kaks tuhat kaheksa ja teda on piinatud ning koheldud halvasti ka muil viisil kinnipidamise jooksul. ta samuti põgenes Sudaanist ja põhiliselt elab Kampalas ja Džubas. kahe tuhande kaheksa, kahe tuhande üheksanda aasta novembris koos kahe teise inimõiguse kaitsjaga esitas ta süüdistuse äh, Sudaani võimuorganite vastu äh, halva kohtlemise eest kahe tuhande kaheksanda aasta novembris. palun annan teile sõna paariks minutiks, et selgitada, äh, millised on kõige suuremad inimkait-, inimõigustega seotud probleemid Sudaanis praegu. meil on olnud võimalust rääkida ka uue Euroopa Liidu eriesindajaga Sudaanis, proua Rosalind Marsiniga alles paar päeva tagasi, palun, teil on sõna. lugupeetud parlamendiliikmed, inimõiguste alakomisjoni liikmed, ma tahaksin tänada teid võimaluse eest äh, rääkida Sudaani inimõiguste kaitsjate muredest ja sellest, milline saatus on praegu Sudaanil osaks on. sada aastat, äh, sada päeva on möödunud sellest, kui Sudaani rahva tahtis oma õigust ja selline rahulik äh, protsess ei ole võimalik, kuna valitsus jätkuvalt rikub inimõigusi äh,. enesemääramise õiguse kasutamine ja selle tunnustamine vajab suuremat tähelepanu selleks, et inimõigused ja julgeolekumeetmed rakendada, et leevendada Äh, korruptsiooni ja vägivalla tagajärgi. eelmise aasta aprillis toimunud valimised rahvusvahelise üldsuse toetusel ei pööranud küll tõsist tähelepanu poliitiliste kodanikuõiguste rikkumistele, sealhulgas ka sõnavabadusele ja ühendusvabaduse tulemusena äh, viisid sellele, et see keskus suleti riigis. pärast valimisi riiklikud äh, luure- ja julgeolekuorganisatsioonid, äh, julgeolekujõud äh, ründasid inimõiguste organisatsioone ja neid, kes kaitsesid kodanike poliitilisi. ja seetõttu on praegu vaja teie abi, abi ka massiteabevahenditele ja inimõiguste kaitsjatele, kodanikuühiskonnale. Euroopa Liit peaks rõõmu sellele, et sõltumatute inimõiguste ekspertide mandaati pikendataks. Euroopa Liit peaks tagama Euroopa Liidu öö, suuniste elluviimist inimõiguste kaitseks Sudaanis läbi oma kontaktpunktide. mina on möödunud seitse aastat ja siiski meie inimesed kannatavad veel selle humanitaarkriisi tagajärgede all, äh, mis, äh, mille äh, põhjustas Khartoumi keskvalitsus. praegune uus strateegia Darfuri jaoks ei pea tsiviilelanike kaitset ja vastutust kuritegevuses ning rahu piisavalt Eh, uus strateegia tuleb põhjalikult läbi vaadata. uus strateegia komponent, mis, mis käsitleb ka siseriiklikke põdenikke, on äh, on kahtlusäratav, kuna see sunnib neid tagasi pöörduma eh, sõjakolletesse. tänan, me jätkuvalt toetame teie töide tegemist ja nüüd ma annaksin sõna proua Gomesele, kes tunneb olukorda Sudaanis hästi. jah, lubage mul tervitada meie kolleegi sõnu äh, Sudaanist. ma il-, alles ise hiljuti käisin Sudaanis valimiste ajal ja üks meie soovitustest parlamendile tõesti oli äh, see, et me peaksime nõudma seda, et Euroopa Liit pööraks piisavalt tähelepanu, nii Euroopa Komisjon kui ka liikmesriigid, nendele inimestele, kes võitlevad demokraatia ja inimõiguste eest Sudaanis ja Hartumis. see oli soovitus, mis tõusetus sellest tundest, mis mulle jäi, et eh, liiga palju pööratakse tähelepanu Äh, Lõuna-Sudaani referendumile ja need, kes võitlevad inimõiguste eest Sudaanis, on jäänud kuidagi kõrvale. ja tegelikult ma olin äh, kodanikuühiskonna elujõulisusest suhteliselt üllatunud, me kohtusime seal härra Osmaniga, meie Sahharovi preemia laureaadiga ja kodanikuühiskond Sudaanis ja Põhja-Sudaanis väärib ka tähelepanu, see on väga-väga oluline, mis nad teevad ja neid ei saa eirata, tuua ohvriks sellele, et kogu meie energia pannakse Lõuna-Sudaanis äh, peatselt toimuvale referendumile. see on Sudaani rahvale ülioluline nii põhjas kui lõunas küsimus, kas äh, tulevikus äh, lüüakse riik lahku või ei, see on väga-väga oluline küsimus, demokratiseerumise protsessile, äh, protsessi mõjutab see Põhja-Sudaanis oluliselt. ja Darfuri eiramine ei saa jätkuda, sellepärast et jällegi mulle tundub, et Darfur on jäänud tähelepanu alt välja, sellele tuleb piisavalt aga rõhku panna ja muidugi parlament annab endast kõik selleks, et survestada meie institutsioone, me tahame, et tehtaks midagi, tehtaks midagi enamat kui lihtsalt sõnade tegemine, sõnad muidugi on ka tähtsid, tähtsad kõrgem esindaja äh, Äh, Ashton äh, on saatnud Keenia ametkondadele väga selge sõnumi äh, selle kohta, et nad ei vahistanud president Bashiri, seega ei täitnud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamiskäsku. see on küsimus, mis tuleb tõstatada ikka ja jälle, kui me kohtume Aafrika Liidu kolleegidega, eriti just nimelt AKV raamistikus ja see on just nimelt see koht, kus Euroopa ametkonnad praegu on olnud suhteliselt nõrgad. suur tänu, proua Komes! edu teile teie tähtsas töös! jälgime seda, mis toimub ja ma olen täiesti veendunud, et meie uus kõrgem eriesindaja Darfuris pöörab kindlasti tähelepanu nendele küsimustele delegatsiooni avades Hartumis ja loodetavasti sellest delegatsioonist kujuneb teile toetus nii Sudaanis endas kui ka väljaspool. suur tänu! ja nüüd veel jääb üle ära märkida meie järgmise koosoleku aeg, nimelt äh, järgmisel teisipäeval kell vii-, äh, viiendal oktoobril toimub meil äh, ühiskohtumine välisasjade ja arengukomisjoniga, et rääkida Saharovi auhinna üheksast kandidaadist. see on siis järgmisel teisipäeval ja järgmine tavaline koosolek äh, meie alakomisjoni jaoks toimub neljateistkümnendal oktoobril kell üheksa hommikul. suur tänu ja sellega istung praegu lõpeb.